kinnitatud ja nõukogust olen saanud eh, nende seisukohad esimeseks lugemiseks koos põhjendustega. vastavad komisjoni seisukohad on samuti eh, kätte saadud. Nende pealkirjad avaldatakse selle koosoleku protokollis. parlamendil on kolmekuulne tähtaeg, et oma seisukoht avaldada ja see tähtaeg hakkab jooksma alates homsest, kahekümne seitsmendast veebruarist kaks tuhat neliteist ja nüüd alustame hääletuste selgitustega esmalt